sorry, I'm just looking for the, for the So, colleagues, our next and last item before lunch break. austatud kolleegid, viimane päevakorrapunkt enne lõunapausi on komisjoni avaldus teemal humanitaarabi ja ülesehitustööde koordineerimine Haitis ja palun kahel volinikul äh, proua Georgieval ja härra Piebalksil äh, istet võtta. proua Georgieva, palun, teil on sõna. suur tänu. austatud parlamendiliikmed, sooviksin äh, tänada teid suure tähelepanu eest, mida te pöörate Haiti küsimusele. enne kui ma annan sõna härra Piebalgsile, kes räägib äh, ülesehitustöödest ja arenguabist, sooviksime rääkida humanitaaralastest väljakutsetest, mis meil lähikuudel ees on ning kuidas komisjon nendega toime tuleb. kõigepealt äh, humanitaarabi andmise jätkamine, eriti just tervishoiu, sanitaar- ja majutusteenused. ühe koma kolme miljoni kodutu majutamine Porto Prancis ajutistesse elamutesse on ääretult keeruline, kuna see hõlmab turvalisust, linnaplaneerimist ähm, ja mitmesuguseid muid valdkondi praegu kümme kuni kolmkümmend tuhat inimest elavad ähm, isetehtud äh, telkides ja arvestades seda, et orkaanihooaeg läheneb, tuleb need inimesed ümber majutada ja tuleb selles osas oma jõud koondada. me pöörame olulist tähelepanu Haiti tsiviilkaitseteenistuse ülesehitamisele, mis oleks peale kriisi tugevam, kui ta oli enne. teiseks, me võtsime vastu lähenemise pakkuda abi inimestele niimoodi, et vältida inimeste massilist ümberasumist, me soovime abi anda inimestele igal pool Haitil, mitte ainult Port-au-Prince'is. ja me proovime eh, ka vähendada seda survet, mis praegu avaldub pealinnale. meil on eh, kogu saare lähenemine, ükskõik, kas me räägime Haiti eh, pagulastest või abi andmise logistikast või siis äh, teatud varude saatmisest Haitile enne orkaanihooaega. kolmandaks, me tagame, et doonorkonverentsi tulemustel me koondame oma jõud ja Euroopa Liit on rääkinud humanitaarabi koordineerimisel tõesti väga tugeval häälel me oleme tulnud suhteliselt hästi toime ja meil on ähm, tsiviilkaitsemeeskonnad üle kogu Haiti tööl. me oleme teinud äh, tihedat koostööd äh, Andres Piebalksiga, et äh, edendada rekonstrueerimistöid Haitil, näiteks äh, toiduainete valdkonnas me soovime osta niivõrd palju kui võimalik kohalikelt talunikelt, isegi kui nende toodang on kallim, sellepärast et äh, niimoodi aitame me kaasa ülesehitustöödele ja me töötame ka programmi äh, raha töö eest. lõpetuseks, me oleme väga eesmärgile keskendunud Euroopa liit annab mahuliselt kõige rohkem ja ka meie tulemused EIT-il peavad äh, olema sellele mahule vastavad ja nüüd annan sõna kolleeg Piebalgsile. palun, härra Piebalgs, teil on sõna. härra president, austatud parlamendiliikmed, Euroopa liit äh, andis New Yorgi konverentsil üks koma kaks miljardit eurot äh, Haitile, me oleme kõige suurem doonor. me anname kõige rohkem raha Haiti ülesehitamiseks. tegemist oli Euroopa Liidu ühisprojektiga suuremad riigid andsid rohkem, aga isegi minu väikeriik, kellel ei olnud äh, ajaloolisega tihedaid sidemeid Haitiga, nagu näiteks Hispaanial või äh, Prantsusmaal, andis oma osa. ääretult oluline on see, et äh, oleks kaasatud erinevad äh, huvirühmad, aga et Haiti valitsus tunneks endal põhivastutust, oluline, et oleks kaasatud valitsusvälised organisatsioonid. tähtis on, et meil oleksid äh, ülemineku äh, koordinatsiooniüksused äh, Haiti peaministri juhtimisel toimimas. meil on vaja garantiid, et äh, eraldatud raha kasutatakse ka kohaselt. oluline on keskenduda nüüd abi andmisele, nii et see toimuks nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid valmistavad nüüd ette uut äh, riigi strateegiadokumenti Haiti kohta. me oleme ühendanud oma püüdlused, äh, panustame elamuehitusse Haitis eelkõige, mis äh, torkab esimesena silma. ma lähen sel nädalal Haitile, et anda konkreetset abi ja võtame need kohustused pikaajalises perspektiivis kõigepealt me eraldame kakssada miljonit eurot ja me oleme Cap Haitini ja Porto Pransi vahel praegu üles ehitamas äh, põhilist maanteed äh, ja meil on üldiselt, äh, nagu juba mainitud, kogu saare lähenemine. me toetame siseministeeriumi ülesehitamist, koolide ülesehitamist, me pöörame erilist tähelepanu haridussektorile, nagu palus ka Haiti president, ja pakume ka eelarveabi. eelarveabi andmine ei ole nii-öelda pime abi. me oleme kohapeal tugevalt esindatud ja on tagatud, et raha kasutatakse õigel eesmärgil. me kontrollime ülesehitusprotsessi, käime koha peal, kiirendame protsesse ja ma informeerin Euroopa Parlamenti igati Haiti ülesehitamise protsessist, aga mitte ainult mina ei tegutse seal, vaid ka kõrge esindaja Kristalina ja mitmed teised mu kolleegid, nagu ka Michel Barnier, lähevad järgnevate kuude jooksul Haitile, nii et äh, kogu äh, komisjoni kolleegium äh, vastutab selle eest mitte ainult äh, üksikud volinikud. oluline on, et rahvusvaheline üldsus võtaks endale pikaajalised kohustused, aga me ei tohi lubada seda, et Haitil kordub katastrofieelne olukord Haidi ametkondadel ja inimestel aga lasub ka suur vastutus äh, tegutseda paremini, kaks olulist valdkonda on sotsiaalvaldkond. tähtis on, et oleks kaasatud kogu kodanike ühiskond, et oleks äh, üksmeel riigi ülesehitamise osas äh, poliitikavaldkondades ja majandusvaldkonnas peab äh, raamistik olema veelgi karmim ja panema paika selle, kuidas äh, saada ähm, välja sellest vaesuse nõiaringist ja saavutada majanduskasv ja tööhõive, tänan. I thank you, commissioner, now we have suur tänu, härra volinik ja nüüd äh, poliitiliste fraktsioonide esindajad, alustageme härra Micheliga Rahvapartei fraktsiooni nimel, suur tänu, härra president, ma tahaksin tänada mõlemat volinikku, kõigepealt on kolm kommentaari, mida ma tahaksin tõsta, esitada. kõigepealt meetodid, mida me taastuvus, e-, ehitustööde vajaduse hindamiseks rakendama ja siis äh, teiseks äh, me peame tagama, et meie kulutused oleks, teeniksid äh, meie eesmärki ja me peaksime kandma hoolt nende inimeste eest, kes elavad ajutistes varjupaikades ja lihtsalt tänaval. ülesehitustööd ma käisin hiljuti Maailmapanga üritusel, kus tutvustati dokumenti, kus tutvustati ja selgitati ülesehitustöid väga konstruktiivses käsiraamatus. kas me kavatseme kasutada seda käsiraamatut, kas me kasut-, kavatseme kasutada sarnaseid meetmeid selleks, et tagada, et taastustööd oleksid tehtud professionaalselt. maailmapank tegi selles valdkonnas ära väga suurepärase töö ja ka Haiti suursaadik oli kohal selle raamatu või käsiraamatu esitlusel mul oli väga hea meel kuulda see kahesajast miljonist mida volinik kavatseb otse edasi saata. aga ma tahaksin küsida, kas me kohtume siin ka aasta pärast, kas me kohtume siin ka viie aasta pärast või lõpuks me ka anname oma doonori kohustused vaesele riigile, kelle vajadusi me ei saa lihtsalt enam kauem ignoreerida. ja kolmandaks, Haiti hävitustööde ja hävituse ulatus oli niivõrd suur, et me ei peaks mõtlema mitte ainult selle, selle kahju peale, vaid me peaksime mõtlema selle peale, miks see kahju oli nii ulatuslik. inimesed äh, elavad onnides ja hüttides äh, äh, ja elasid onnides ja hüttides mägedes sellepärast, et äh, neil ei olnud äh, omandusõigust, neil puudus oma kinnisvara, nad ei saanud investeerida korralikku äh, eluasemesse ja võib-olla me peaksime mõtlema sellega seoses rohkem tulevikule, võib-olla see oleks üks võimalus seda probleemi käsitleda, aga suur tänu praegusel hetkel volinikele sissejuhatavate sõnavõttude eest. suur tänu, härra Mitchell ja proua Gretu sotsiaaldemokraatide nimel, palun. departe de a se fi stabilizat după cum uh, au subliniat cei doi comisari doamna Gheorghe härra president, olukord pole kaugeltki mitte stabiilne, nagu proua Georgieva rõhutas ja nagu rõhutas ka härra volinik Piebalgs. sedasama ütlevad humanitaarorganisatsioonide töötajad, kes töötavad koha peal ja kes on jaganud humanitaarabi ja osalenud ülesehitustöödes. me äh, tahaks näha, et äh, inimeste igapäevaelu läheks normaalseks, äh, tagasi normaalsuse piiridesse ja me peame keskenduma eriti äh, maaprovintsidele, sellepärast et vihmaperiood on tulekul ja transport võib ka selle perioodi ajal kannatada. ülesehitustööd on alanud ja on selge, et infrastruktuuriga seoses tuleb välja uusi probleeme, samuti tuleb välja, tuleb uusi, Kõrgevesile uusi probleeme seoses eluaseme tagamisega, me peame äh, tagama miinimumstandardid eluaseme ja tervishoiu vallas, meil on vaja ka tööjõudu, kvalifitseeritud äh, tööjõudu, orvud äh, ja oma vanematest lahutatud lapsed on väga haavatavas olukorras, me peame pöörama rohkem tähelepanu ka kriisi sellele humanitaaraspektile. juba, juba on Haitil kuritegeliku adopteerimisega olnud probleeme ja lastega kauplemisega. ma palun komisjonil hoida Haitit oma prioriteetide hulgas ja sedasama ma ütleksin ma ka arengukomisjonile. härra Köörens, Alde nimel Haitil olukord eeldab seda, et me säilitame humanitaarabi ning äh, vajalik on veel edasinegi ilmselt äh, kriisiabi. tähtis on, et, tähtis on tagada piisavas koguses öö, äh, elupaiku. see on tähtis selleks, et taastada hävitatud eluasemed ning teisaks tuleb mõelda öö, saabuvatele orkaanidele humanitaarabi lõpetamine oleks vastutustundetu ja ülesehitamise töö edasilükkamine oleks samuti vastutustundetu, teiste sõnadega, tuleb teha kõike samal ajal. anda humanitaarabi selleks, et ei oleks rohkem kasutult hukkunuid, taastamistegevus selleks, et normaalne elu võiks taastuda ning samas tuleb mõelda majanduse taastamisele, mis on oluline selleks, et riigil oleksid ressursid, tuleb taastada eelarveline suutlikkus ning tuleb keskenduda detsentraliseerimisele. doonorite konverents ÜRO-s kolmekümne esimesel märtsil oli edukas. ja mis, mida me peame sellest äh, konverentsist meelde jätma, kui me kõik muu oleme unustanud? lisaks humanitaarsekkumisele peame tähtsaks pidama seda, et majandus peab kiiresti taas jalule tõusma. IMF-i peadirektor on seda samuti soovinud ning äh, ta eeldab, et majanduskasv saab olema kaheksa protsenti viie järgneva aasta jooksul. Äh, põllumajandussektori taastamine on majanduse prioriteet. Haiti kasutab kaheksakümmend protsenti praegu oma ekspordituludest selleks, et rahastada põllumajandustoodete importi. tuletage meelde, et minevikus on Haiti suutnud ennast ise ära toita. Äh, kolmandaks tuginedes tõhususele ja jätkusuutlikkusele peame me hindama Tahiti arengut. neljandaks, selleks, et areng võiks olla jätkuv, peavad haitilased ise selle oma enda asjaks muutma. viiendaks, Haiti maavärin tõestab veel kord, et tähtis on luua humanitaarabisüsteem, mis võimaldaks kiiresti ühiselt ära kasutada kõikide liikmesriikide suutlikkust mida me ootame selleks, et Michel Barnier raporti järeldusi ellu viia. ja kuuendaks tähtis on olnud Euroopa sekkumine Haiti probleemis, suur tänu kõrgele esindaja volinikele, Piebalgsile ja Georgievale, nii nende peadirektoraatidele, me oleme neile tänuväärt. Thank you, Mr Gorens. suur tänu, härra Gorens. nüüd härra Tšernenski ECR-i nimel, üks minut suur tänu, härra president. oma fraktsiooni nimel ning koordinaator härra Tiiva nimel tahaksin rõhutada, et meie praegune abi Haitile on kolm korda suurem kui see, mida ootas Haiti valitsus. räägime praegu üheteistkümnest ja poolest miljardist järgmise kahe aasta jooksul. annab Ameerika valitsus vähem kui neli miljardit. infrastruktuur on peamine abiobjekt nagu rõhut-, on öelnud ka minu kolleeg härra Tiiva. Haiti valitsus on nõrk. on kõikvõimalikke ebatavalisi eliite Haitil ning doonorid peavad täpselt teadma, kuhu täpselt raha läheb. ja nüüd kuue nimel härra Löö, Erik, üheks minutiks tänan, härra president, äh, proua ja härra volinik. me peame jälgima, et doonorite lubadused doonorite konverentsil äh, muutuksid reaalseteks rahasummadeks ja et need jõuaksid ka reaalselt äh, adressaatideni. ma ei usu aga, et sellest piisaks selleks, et jätkuvalt üles ehitada Haiti see, kellele me, maa, kellele me oleme nii palju võlgu. Euroopa kodanikud on olnud väga äh, helded oma solidaarsuses, kuid paraku on oht, et me unustame tragöödia, mida kannatavad meie Haiti vennad. kuid ometi on kiire, nagu te ka ütlesite, sest teised tsüklonid võivad veelgi halvendada haitilaste elutingimusi. tuleb kiiresti üles ehitada majad ja hooned nagu koolid ja haiglad selleks, et Haiti valitsus võiks hakata tegema lõppu teatud laagrite tegevusele, tuleb paremini koordineerida toiduabi ja meditsiinilist abi ning on vaja uut jätkusuutlikku põllumajandus- ja maaelu arenguprojekti selleks, et Haiti võiks nautida toiduohutust. Haiti lastel peavad, peab olema ligipääs põhiõigustele. miks näiteks ei võiks kõik avalikud hanked rekonstrueerimiseks olla seotud nende õigustega tingimuslikult, õigus elupaigale ja tervisele näiteks. abi koordineerimine ei ole võimalik ilma, et toetutaks rahvale endale, tema ametiühingutele, tema valitsusvälistele organisatsioonidele või, või põllumeeste organisatsioonidele me, meil on vaja Haiti jaoks uut projekti, selleks et välditaks vaesust, tõrjutust, sõltuvust ja majanduslikku ja poliitilist domineerimist. ärgem unustagem, et haidilaste kohutav vaesus ei ole mitte ainult äh, kohutava maavärina tagajärg, see on ka paljude riikide äh, nagu ka Haiti laastamise tagajärg. Nende suhtes me peame, on meil kohustused, samas austades nende majanduslikku ja poliitilist suveräänsust no,. suur tänu, nüüd härra Pelder, üks minut. suur tänu. tänan. pärast seda katastroofi viidi läbi hindamised selle kohta, millist abi on vaja ja kus on prioriteedid. aga väga vähe on kasutatud kohalikke eksperte. Haiti organisatsioonid ja ametkonnad peavad olema kaasatud ülesehitamisprotsessi. Euroopa Liidul on vaja häid kohalikke kontakte, head koostööd nendega. ma loodan, et ka komisjon äh, mõtleb samamoodi ning äh, annab äh, haitilastele tööd. algatused on olnud seni head, oluline on pöörata tähelepanu põllumajandusvaldkonnale, mis kannatas tugevalt, mitmed saagid ähm, ikaldusid. ääretult oluline on tagada haitilastele toiduainete kättesaadavus ja on hea, et komisjon mõtleb äh, samamoodi. Frankfurter Allgemeines oli lehekülje suurune raport Haiti kohta ja kõige suurem äh, raskus on seal seoses elamispindadega. härra Maaro, üks minut. suur tänu, härra president. ja suur tänu äh, volinikele nende väga konkreetsete sõnavõttude eest. palju on juba tehtud, kuid loomulikult ei saa sellega piirduda. pikaajaline programm, praktiliselt alaline programm on vajalik, arvestades äh, apokalüptilisi tingimusi Haitil. kõige äärmuslikum periood ei ole ilmselt veel päris möödas, inimesed endiselt surevad nälga. tuhanded inimesed on äh, peavarjuta ning peatselt äh, algab vihma ja orkaanide periood. mida siis teha? nagu volinik ütles, on vajalik institutsioonide vaheline koordineerimine ja selle tõhustamine ning paremad suhted vabaühendustega, iseäranis nendega, kes tegutsevad kohapeal ja kes kaasavad haitilaste osaluse, nii et haitilased tunneksid ennast vastutavana. me peaksime kõik olema teadlikud, et kui me oleme mudeliks haitilaste jaoks, siis me peame viima neid mõistmisele, et meie jaoks on tähtis iga inimese väärikus, mis peab taassündima, me peame neile pakkuma lootust, et see võib olla võimalik maavärinajärgses kurbuses. pooleteist minutiks, härra Guerrero. suur tänu, härra president, härra volinik, proua volinik, ma tahaksin kõigepealt väljendada äh, kaastunnet äh, perekondadele. Neil, neli Hispaania sõjaväelast kaotasid hiljuti elu Haitil. Need olid Hispaania sõjaväe eksperdid, kuid äh, sõitsid sinna rahvusvahelise solidaarsuse märguks äh, ekspertidena, lihtsõduritena. Nende helikopter tabas helikopteriõnnetus ja nad hukkusid pole vastuolu ohutuse, turvalisuse ja humanitaarabi vahel. ilma julg-, turvalisuseta on rahke kaitsta humanitaarabi ja selle neutraalsust. seda asjaolu tuleb tunnistada. tuleb tunnustada Euroopa väe, väeüks-, kaitsevägede tegevust, Hispaania omade tegevust iseäranis vaesus kasvab, katastroofi tagajärjed äh, on endiselt tõsised, juhtimise puudujäägid aeglustavad tõhusat tegevust. vaesus ja juhtimise puudumine käivad käsikäes äh, iseäranis Haitil. ülesehitamise toetamise kõrval tuleb toetada Haiti juhtimist sest läbi selle õnnestub meil saavutada New Yorgis püsitatud eesmärgid. Haiti ise peab juhtima oma ülesehitamist, olgu siis kodanik ja osalema peab kodanikuühiskond. suur tänu ja järgmine kõneleja on Louis Michel, poolteist minutit. kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust mõlemale volinikule nende sõnavõttude eest ja nende pideva äh, hoole eest äh, kiiresti reageerida. Haiti maavärin on, on olnud tohutu solidaarsuse allikaks, see on kõigati õigustatud. ma tervitan siinkohal Haiti rahva jõupingutusi ja vaprust ja ametivõime, kodanikuühiskondi ja ka diasporaad ning äh, kogu maailma doonoreid. struktuurne ja institutsionaalne nõrkus Haitil on kõigile tuttav katastroof muidugi tõstis esile selle dramaatilise ulatuse kolmekümne esimesel märtsil New Yorgis. doonorid selgitasid, et finantsabi toetab Blighti enda ülesehitus- ja arenguplaani. E, ise juhtimise põhimõte on väga tähtis selleks, et haitilased leiaksid taas usalduse oma ametivõimude vastu. abi tuleb muidugi hästi koordineerida ja kvaliteetse abi andmiseks, nagu president Prevalga ütles, tuleb paremini üles ehitada ning tuleb luua muuhulgas vahekomisjon, mis vastutaks haiti ülesehitamise eest ning äh, doonorite vaheline sihtfond. samuti tuleb tõhustada juhtimist ja institutsioone, tuginedes õigusriigi põhimõtetele ning tuleb keskenduda detsentsal-, detsentraliseerimisele. ma loodan, volinikud, et te võtate arvesse neid suundumusi ja ma selles ei kahtlegi. Merci. Our next speaker is Madame Stifler and she has one minute. ja järgmisena proua Stifler üheks minutiks no,. suur tänu, president, äh, volinikud. praegusel hetkel sajad tuhanded inimesed elavad endiselt ju äh, ajutistes laagrites ning läheneva vihma ja, ja orkaanidega arvestades on tõesti kiire. humanitaar abiasutused koha peal on piiratud, valitsuse võimalused on piiratud, seega tuleb rakendada kõiki võimalusi selleks, et tõhustada koordineerimist, mida antakse eh, abi, ÜRO poolt antava abi koordineerimisel. viibisin New Yorgis doonorite konverentsil kolmekümne esimesel märtsil ja mul on hea meel Euroopa Liidu panuse üle, milleks on üks koma kolm miljardit eurot esimest korda Euroopa Liit kõneles ühel häälel proua Ashtoni isikus. suurt abi lubas rahvusvaheline kogukond, kuid äh, raskused praegu on seotud nende vahendite õige kasutamisega, valikutega, äh, viisiga, organitega, mis seda abi äh, rakendavad ning peamiseks osalejaks peab siin olema Haiti rahvas, põllumajandussektor on kõige olulisem, peame tõstma põllumajandustootlikkust, põllumajanduse toimimisvõimet Haitil. ma tuletaksin meelde, et on äärmiselt oluline lõpuks ometi hakata mõtlema tsiviilkaitsejõududele ja nende loomisele Haitil. tänan. Merci. suur tänu, härra Arsenis. üheks minutiks, palun suur tänu, president, austatud volinikud, kallid kolleegid. Haiti humanitaarkriisi tõi välja Euroopa rahvusvaheliste humanitaarkriiside reageerimise mehhanismides. meil puuduvad püsivad rahastamismehhanismid, meil puuduvad eelarveread, mis on eraldatud finantsabiks kolmandatele riikidele abi Haitile anti Euroopa liikmesriikide poolt Euroopa tasandi koordineerimisel, aga abi tuleb anda kohe. isegi nädal hiljem sedakorda ei olnud abi jõudnud abivajajateni Haitis. Euroopa ressursse tuleb tõhusalt rakendada, meil peavad olema ka konkreetsed töötajad, kes saavad humanitaarabiprogramme ellu viia. Haiti hävitustöö põhjuseks oli maavärin aga samasugused kriisid võivad tekkida erakorraliste ilmastikuolude tõttu, orkaanide, troopiliste tormide, üleujutuste, põua tõttu ja sellised äh, ilmastikunähtused äh, muutuvad üha sagedasemaks äh, ja intensiivsemaks. nagu me teame, kliimamuutuse põhjustasid arenenud riigid, mõningad arenguriigid aitavad sellele kaasa, aga vaesed inimesed kannatavad, seetõttu me oleme võlglased nende vaeste riikide eest ja me peame aitama paremini vastata sellistele kriisidele nagu humanitaarkriis Haitil ja mujal tulevikus. suur tänu, proua Amel Võitel! commissarissen mevrouw Georgieva en meneer Piiba. suur tänu, äh, proua volinik, härra volinik, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, see katastroof ja see tragöödia Haitil äh, eeldab, et me vaataksime ka tulevikku. New Yorgi doonorlõi konverentsil anti seitsekümmend miljardit ja vähemalt lubati seda ja Haiti ametivõimudele on lubatud anda Euroopa Liidu poolt üks koma kuus miljardit. ma küsiksin komisjoni liikmetelt, et mil-, kuidas me saame neid rahasid rakendada nii, et me ehitaksime Haiti üles tu-, demokraatliku ja stabiilsena kuidas te hindate Haiti ametivõimude tegevusprogrammi ja, ja need ressursid, mida Haitile suunatakse, kuidas te tagate, et neid kasutatakse tõhusalt nii lühikeses kui pikemas perspektiivis? ja kuidas saame me kanda hoolt selle eest, et need äh, üks koma kolm eluasemata äh, inimest äh, saaksid katuse pea kohale ja kuidas keskpikas perspektiivis saaksime me parimal võimalikul moel infrastruktuurid üles ehitada? see ei ole mitte ainult konkreetsete kohapeal kannatajate huvides, ma usun, et kui me teeme oma tööd edukalt, siis aitab see ka kaasa selle saare poliitilisele stabiilsusele. praegu on äh, olukord üsnagi haavatavas seisus ja äh, Haiti kodanikele tundub, et äh, abi ei jõua sinna, kuhu see peaks jõudma. kuidas me saame kanda hoolt selle eest, et poliitiline olukord riigis stabiliseeruks ja abi oleks paremini hallatud? ja veel meil on ajutine Haiti ülesehituskomisjon, president katkestab kõnelejat ma tahaksin veel küsida, et äh, kuidas kuidas see komisjon toimib? suur tänu, härra Kaczmarek. härra president, tahaksin tänada proua Strihlerit äh, kes selle teema tõstatas ja nõudis, et see päevakorda pandakse ja ma tahaksin tänada ka volinikke nende sissejuhatavate sõnavõttude eest. meie veebruari resolutsiooni ette, resolutsioonis Haiti kohta oli palju põhjendatud äh, ja ma loodan, et sellest oli Haitile kasu Haiti lühiajaline keskpika kriisi abi peaks kandma hoolt selle eest, et kõige kiireloomulisemad vajadused on tagatud, nagu ütles ka proua Georgieva. aga ülesehitustöödel peaks olema ka teine etapp, pikaajaline ülesehitustöö. ja selle puhul on meil ennekõike vaja vajaduste hinnangut. selle programmi eest peaksid kandma ennekõike hoolt Haiti rahvas ja Haiti ametivõimud äh, ja ma olen, mul on hea meel, et ka komisjon on sellest aru saanud. kolmas küsimus puudutab meid. Äh, mida saame meie teha selleks, et meie abi oleks võimalikult hästi kooskõlastatud ja mul on hea meel, et komisjon selle kallal töötab. härra Žuvin. härra president, Euroopa on andnud miljoneid eurosid äh, telke, toitu, sõdureid, arste, see kõik on väga hea, kuid tahaksin äh, tsiteerida Port-au-Prince'i linnapead, kes veebruarikuus kasutas sõna katastroof. mitte selleks, et rääkida maavärina tagajärgedest, vaid selleks, et rääkida seda, kuivõrd äh, humanitaartegevus oli organiseerimata. küsimus ongi, kuidas takistada selle kordumist, see organiseerituse puudumine on Haitile läinud kalliks maksma. volinikud vastus on olemas, seda on ka siin mainitud. ehk siis loodakse üle-euroopaline tsiviilkaitseüksus. ja küsimus on, millal komisjon lõpuks ometi otsustab parlamendile teha ettepaneku sellise üksuse loomiseks, millel oleksid samasugused juhtimisviisid, transpordivahendid, kommunikatsioonivahendid, seda on võimalik teha, seda on võimalik enne järgmist katastroofi ma sooviksin, et me nüüd lõpetaksime koordineerimisest rääkimise ja hakkaksime koordineerima. Senor Silvestris, una minuta. suur tänu, härra Silvestris. lugupeetud daamid ja härrad, mul on hea meel näha, kui edukalt on doonoririigid äh, tegutsenud äh, ja kui suuri ressursse on eraldatud Haitile, aga oluline on see, kuidas raha kasutatakse. asi ei puuduta mitte ainult ülesehitustööd, vaid me peame keskenduma paremale ülesehitustööle, me peame Haiti muutma tugevamaks, meil on vaja tugevamad äh, nii riiklikke kui erainfrastruktuuri lülisid, kui olid varem, enne maavärinat. Äh, ülesehitustööd ei tähenda seda, et me pöörduksime tagasi varasemate sotsiaalmajanduslike tingimuste juurde kindlasti läheb meie eesmärkide saavutamiseks vaja raha, kuid äh, Euroopa ja rahvusvaheliste doonorite poolt eraldatud äh, ressurssidele äh, tuleb lisada ka ähm, põhjalik planeerimistöö ja kooskõlastamine ja seetõttu Euroopa tegutsemise alg-, viivitused Euroopa tegutsemises äh, on puuduseks, mida me üritame nüüd kõrvaldada ja institutsioonid töötavad paremini ja loodetavasti meie uus pühendumus äh, kannab vilja ja me loome ka pikaajalise programmi. suur tänu ja nüüd me oleme siis jõudnud äh, pikk, vii-, vaba mikrofoni vooru juurde. komissari po zemetrasení na... proua Šaborska. suur tänu. Haiti maavärinale maavärina puhul eraldati kohe rahvusvahelisel tasandil humanitaarabi. lisaks äh, Ameerika Ühendriikide ja Kanada töötajate pingutustele tahaksin ma tuua esile ka Slovaki humanitaarabi eraldajad ja, ja templirüütlite ordu esindajad. kahjuks on Euroopa olnud oma abi osutamise protsessis äh, aeglane, iseäranis äh, kui me räägime sellest, kui kiiresti me suutsime pakkuda toiduaineid, äh, vett, kütust, mõned abimeeskonnad ei olnud piisavalt hästi koolitatud ja seetõttu pöörduksin ma ameti, liikmesriikide Euroopa Liidu pädevate ametivõimude poole palvega moodustada ühine kriisireageeringu meeskond, nagu me ütlesime ka oma resolutsiooni ettepanekus, meil on vaja humanitaarabi vallas parimat koolitust ja alati kättesaadavat varustust, et selliste kriisidega paremini toime tulla. Francesca Keller, mitte Francesca. Äh, Francesca Keller suur tänu ja suur tänu äh, volinikud selle sissejuhatavate sõnavõttude eest ja pingutuste eest Haitil. ma arvan, et me peaksime keskenduma kõigile saartele, hoolimata sellest, et äh, kogu liidu lähenemine on äh, leidnud minu kriitikat, saanud minu kriitika osaliseks, varem tahaksin ma sedakorda kogu saarele keskenduda. me peame oma lubadustest kinni pidama ja, ja kui liikmesriigid ei pea oma lubadusi, siis peate teie kandma hoolt selle eest, et nad seda siiski teeksid. me peame tagama ka selle, et me edusammud äh, Haitil hääbuksid äh, meie teiste programmide ja jääks teiste programmide varju. me peame oma erinevaid poliitikaid äh, koordineerima ja kooskõlastama nii, et need edusammud, mida me Haitis oleme saavutanud, saaksid nullitud teiste kahjulike poliitikate puhemies proua Jätenmägi, palun. president, Euroopa Liit on aidanud Haitit ja see on hea, aga see katastroof on minu arvates selgelt näidanud, et Euroopa Liidul peaksid olema humanitaarabi kiirreageerimisjõud. ei piisa sellest et äh, eraldatakse raha. Euroopa Liidul peaks olema pädevus tegutseda kiiresti sellises katastroofi olukorras. Euroopa Liit peaks kiiresti saatma inimesed sinna kohale, nii et äh, ohvrid saaksid abi kohe, mitte pikas perspektiivis. see kiire kohene abi on Euroopa Liidul võimekusest praegu puudu ja ma loodan, et need kiiremis, reageerimisjõud ehitatakse üles, tänan. tänan, kas veel keegi soovib sõna võtta? ei? siis ma annan sõna proua Georgievale, kes teeb kokkuvõtte aruteludest ja vastab mõningatele küsimustele, mis esitati. suur tänu ja natukene aega annaksime ka härra Piebalskile, et ta saaks vastata ülesehitamisega seotud küsimustele see arutelu oli meie jaoks väga kasulik ja julgustav. enne kui ma asun küsimuste kallale, tahaksin äh, koos äh, härra Guerreroga avaldada kaastunnet nende Hispaania sõdurite perekondadele, kes hukkusid ja samuti sooviksin avaldada kaastunnet äh, kõikidele Haiti maavärana ohvritele kõige olulisem on, et Euroopa Liit parandaks oma kriisile reageerimise võimekust. volinik Barnier, kes ka täna siin oli, on äh, andnud omapoolse panuse selle eesmärgi poole liitumisel kahekümne kuuendal märtsil. me võtsime vastu programmi, mis tugevdab Euroopa Liidu kriisile reageerimisvõimekust ja tõesti, see valdkond on meie meeskonna jaoks tähtis, me teeme tihedat koostööd liikmesriikidega ja ka Euroopa Parlamendiga, et tulla välja lahendusega, mis võimaldab meil katastroofidele kiiremini reageerida, lihtsalt ja loogiliselt. looduskatastroofide arvukus ja sagedus kasvavad meie eelarve järgmisel neljal aastal on väga piiratud, nii et ei ole muud võimalust ka Euroopa Liidu koordineeritust parandada niimoodi, et need vahendid, mis me eraldame, saaksid äh, tõhusalt kasutatud. ja ma kinnitan teile, et tegemist on äh, meie kolleegiumi jaoks väga prioriteetse teemaga nüüd siis küsimuste juurde, mis mulle esitati. kõigepealt kuidas kombineerida lühiajalisi ja pikaajalisi eesmärke ülesehitamisel ja reageerimisel? kui me ei reageeri piisavalt kiiresti, siis me riskime suure tragöödiaga. Haiti valitsus tegi ettepaneku, et me lihtsalt ei jaga toitu laiali, vaid äh, anname toitu või raha konkreetse töö eest aga seda ei ole võimalik igal pool niimoodi rakendada, seda lähenemist. ja mis puudutab toiduga varustatust, siis meie lähenemine on äh, progressiivne. me toetame kohalike toiduainete ostmist, kui vähegi võimalik, et neid siis humanitaarabi käigus äh, jagada ja me rääkisime sel teemal ka New Yorgis, kus olid esindatud äh, Haiti ja ka rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid ja mul on hea meel, et Euroopa Liidu valitsusvälised organisatsioonid just tõstatasid äh, selle Haiti põllumajanduse toetamise teema. tahaksin rääkida ka elamu küsimusest, see ei ole üldsegi vähetähtis küsimus. inimesed ei soovi ümber kolida sealt, kus nad äh, parasjagu asuvad, isegi kui nende maja on äh, püsti, ei soovi nad sinna tagasi minna, kuna neil oli veel niivõrd äh, traumaatiline kogemus. palju mängivad rolli ka sotsiaalsed kogukondlikud sidemed. ja kõigest sellest lähtuvalt ei ole lihtne saada inimesi nõustuma ümberkolimisega. ja lõpetuseks pikaajaline jätkusuutlikkus. me räägime siin haridus- ja keskkonnaalasest jätkusuutlikkust. mul oli äh, võimalus lennata üle Haiti ja üle Tšiili paarinädalase vaheajaga. Haiti oli täielikult äh, hävinenud äh, saar. häving oli äh, sügav. Tšiilis on äh, valitsus pööranud tähelepanu pinnase toestamisele ja sellest lähtuvalt olid ka mõjud teised see ei ole küll minu valdkond, aga endise Maailmapanga töötajana äh, tahaksin ma öelda kolleegile, kes seda teemat mainis, et äh, Maailmapanga poolne dokument on kindlasti äh, selline, mida me peaksime järgima, eriti just, mis puudutab äh, projektihaldust ja nüüd ma annan sõna härra Piepalksile. tänan, härra president, austatud parlamendisaadikud. mul on vaja rohkem aega, et vastata parlamendi poolt esitatud küsimustele, ma kohe neile kõigile vastata ei saa, küll aga mõningatele. ma usun, et äh, komisjoni jaoks on väga oluline parlamendipoolne toetus. mitte ainult komisjon ei tegele selle äh, teemaga, vaid kogu Euroopa Liit, kogu meie ühiskond toetab äh, Haitit rahvusvahelisel tasandil on välja töötatud ülesehitamisplaanid, on kaasatud äh, vabaühendused. me töötame väga hästi välja töötatud programmide põhjal me ei äh, leiuta siin midagi uut. me oleme võtnud äh, poliitilised kohustused ja me peame nendest ka kinni sama võib öelda ka teiste doonorite kohta. ja mis puudutab kinnisvara omandiõigusi, siis selle teemaga me tegeleme, meil on seal olemas äh, maakataster, aga on mitmesuguseid äh, riske, eelkõige just äh, poliitilisi. ülesehitamist peab toetama ka pikaline poliitiline protsess seal riigis, inimesed peavad seda protsessi toetama meie ei saa seda nende eest ära teha, me saame toetada Haiti poliitilist ühiskonda üldiselt ja loota, et see protsess saab olema edukas. mis puudutab protsessi läbipaistvust, siis äh, rahvusvahelised doonorid on äh, paika pannud äh, väga selged läbipaistvusreeglid ja niimoodi on meil tagatis selle kohta, et raha kasutatakse eesmärgipäraselt, tõhusalt ja õigesti. ja lõpetuseks ma usun, et me ei peaks äh, alahindama nende inimeste tööd, kes seal äh, kohapeal tegutsevad, olgu nad siis äh, institutsioonide või liikmesriikide esindajad ja ka mina tahaksin avaldada kaastunnet nende humanitaarabitöötajate perekondadele kelle liikmed seal hukkusid. ja kui äh, me suudame seda protsessi üldiselt hästi organiseerida, siis see saab olema ka edukas. suur tänu, ähm, volinik, arutelu on lõppenud ja istung jätkub kell kolm pärastlõunal, soovin teile head isu!